protokollist ning nüüd päevakorra juurde. härra Pitela, soovisite võtta sõna päevakorra kohta? Eh, järgmisel kuul on otsustav tähendus sest me peaksime siis arutama Hiinale turumajanduse staatuse andmist. kolmeteistkümnendal mail kohtuvad nõukogu liikmed, kohtuvad kaubandusministrid ning mai lõpus arutatakse seda Jaapanis G7 kohtumisel ja juulis toimub komisjonil ka vastavasisuline debatt. seetõttu peame me ise mõtlema samuti sellele, millal selline debatt pidada ja peame endale aru andma sellest, et meil tuleb ära hoida igasugune otsus, mis võiks olla kahjulik Euroopa Liidu kodanikele ja Euroopa Liidu ettevõtetele. Euroopa Parlament peab selle küsimusega tegelema ja me peame selle panema tänasesse päevakorda. me peame arutama Hiinale turumajanduse staatuse andmist. parlament ei saa vaikida küsimuses, mis võib olla väga kahjulik tuhandetele inimestele, nende töökohtadele ja ettevõtetele. kes soovib võtta sõna härra äh, Pitalla ettepaneku poolt? Eh, suur tänu. suur tänu, et selle küsimuse tõstatasite. me oleme selle poolt me oleme tegelikult esitanud ka sarnase taotluse samasugustel põhjustel, nagu härra Pitella praegu selgitas. seega lühidalt meie fraktsioon toetab seda taotlust kas keegi soovib võtta sõna äh, taotluse vastu, palun? härra Kaspari. lugupeetud härra president, Euroopas on meil hetkel sadu tuhandeid inimesi, kes muretsevad oma töökohtade pärast ja just sel põhjusel, et küsimuse all on, kas Hiina saab äh, turumajanduse staatuse ja millist äh, mõju see avaldab meid ei huvita ka mitte populistlikud ettepanekud, vaid meie mõtleme just nimelt nende inimeste tulevikule. eelmisel nädalal äh, jõudis lõpule Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon, Euroopa Komisjon äh, hetkel töötab välja mõjuanalüüsi juulis, esitab äh, komisjon siis meile parlamendina selle mõjuhinnangu alusel ettepaneku ning hindekoordinaatorid on selle põhjal siis ette näinud ajakava edasiseks tegutsemiseks jällegi, teema on väga emotsionaalne, aga tegemist on olulise teemaga ja sellepärast äh, Ehm, tuleb mõelda selle, et me räägime inimeste tulevikust, mitte lühiperspektiivist ja sellepärast me peame olema väga äh, otsusekindlad, meil on vaja korralikke otsuseid, meil ei ole vaja siin mingisuguseid äh, aktsioone, vaid meil on vaja teha koostööd äh, Hiina partneritega ja sellepärast ma äh, äh, palun, me lükkaksime selle ettepaneku tagasi, mõelgem äh, töövõtjate huvidele, mitte lühiajalisele meedia huvile, nii et palun äh, lükake tagasi see ettepanek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 lugupeetud härra president, ma soovin esitada kompromissettepaneku. ma arvan, et tegemist on väga tähtsa teemaga ja see ei ole lihtsalt emotsionaalne teema, see on seotud majanduse ja ka poliitikaga. kui Euroopa Parlament tahab, et teda kuulataks, siis peab Euroopa Parlament ka kõnelema ja seda enne komisjoni, mitte pärast komisjoni. see on kahtlemata väga oluline. sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei fraktsioon ka tegelikult ka esitasid selle argumendi, me peame rääkima enne, mitte pärast ja mina esitan kompromissettepaneku, ehk siis, et võtta see päevakorda maikuu esimesel osaistungjärgul Strasbourgis ja selleks ajaks on meil võimalik rohkem valmistuda ja välja töötada teatud tehnilised ettepanekud ning võib-olla ka resolutsioon, aitäh. härra Lamberts ähm.... härra Lamberts, härra Pitella taotlus ähm,. aga härra Pitella, palun. aitäh, ma tahaksin omalt poolt lisada järgmist ma nõustun tegelikult härra Lambertsi mm, ettepanekuga, aga otsus peab kindlasti tulema ja resolutsioon valmima enne seda, kui komisjon neid asju arutab ja mitte pärast. kui me Strasbourgis peame debatti ja võtame vastu resolutsiooni, siis see sobib mulle. muidugi ei ole meil vaja suuri pealkirju ajakirjadest ja propagandat, aga meil on vaja lahendusi ja lahenduseks on ainult see, et Euroopa Parlament oma seisukohta väljendab, mitte ei vaiki härra Borrelli. suur tänu, lugupeetud president. ka meie nõustume roheliste ettepanekuga. meie seisukohad on samad ja argumentatsioon sama, mis härra Pitelel. aufgrund des äh, möglichen Kompromissvorschlags võimaliku kompromissettepaneku valguses oleks minul palve, et kas me võiksime lihtsalt järgmisel esimeste konverentsil seda küsimust arutada? meil on ju esimeste konverentsil enne järgmist äh, istungit ja siis saame seal veel selgeks rääkida, kuidas enne äh, järgmist maikuist äh, istungjärku siis edasi toimida selle teemaga, see oleks minu ettepanek praegu. Äh, hästi, härra Pidela, teie ettepanek oli, et arutelu toimub täna ja resolutsioon siis maikuus, see oli teie algne ettepanek. Strasburgo, no necessariamente oggi, purché. ei, ma ei öelnud Strasbourgis. see ei pea olema, see ei pea olema täna, aga see peaks juhtuma hiljemalt Strasbourgis ehk siis kas täna või Strasbourgis. härra Pitella ja väga huvitav, see on see, mida ma just ütlesin ja ma kordan üle. arutelu nüüd ja resolutsioon maikuisel istungjärgul Strasbourgis. see oli teie ettepanek. rahunege nüüd ometi maha, see on ju kolleeg Pitella ettepanek. okei okay.. härra Lambert, Sie haben den alternatiiv härra Lambert, teie tegite alternatiivse ettepaneku, et nii arutelu arutelusid, see on mõlemad Strasbourgis, et see on kõik siin natuke keeruline, sest et meil on siin tegelikult kaks erinevat ettepanekut, nii püüame siin natukene korda hoida saalis. härra Pitela, kuulake nüüd mind. palun esitage veel kord oma ettepanek täpselt nii, nagu te seda soovite, siis saame hääletada selle üle, palun. ma olen nõus. ma nõustun sellega et debatt tuleks pidada ikka samal päeval, kui resolutsioon vastu võetakse, see peaks toimuma Strasbourgis. aga selle üle ma ei saa teil lasta täna hääleda, sest see on esimeste konverentsi äh, ülesanne, sellega tegeleda. mul on väga kahju, aga nii on. mul on väga kahju, aga täna äh, me ei saa siin hääletada selle teema üle see eh, me ei saa Strasbourgi istungi päevakorra üle täna hääletada, vaid sest et see ähm, pannakse paika esimeste konverentsil, nii et seda me ei saa täna otsustada. nii et peate nüüd natuke järgi mõtlema. Allora president, see così eh, avviamo almeno la, la lugupeetud president, kui asjad on nii, siis peame ikkagi täna debati. ja resolutsiooni võime vastu võtta Strasbourgis Okay. ei, Leute, das hat ja keinen no kuulge, inimesed, nii ei ole mõtet. kuulake nüüd, kolleegid. meil on olemas kodukord ja kodukord on meil selleks, et meil on siin seitsesada viiskümmend saadikut ja kaheksa fraktsiooni ja me ei saa siin lihtsalt äh, töötada nii, kuidas juhtub. ja sellepärast on nii, et Strasbourgi istungi päevakorda ei ole võimalik täna otsustada, see ei ole võimalik, kodukord ei näe sellist võimalust ette. nii et kui teie olete nüüd nõus, et äh, me arutame seda Strasbourgis, siis ma äh, teen esimeste konverentsil sellise ettepaneku, soovituse, et see pandaks päevakorda. nii et teen nüüd ettepaneku, et et meie koda soovitab esimeste konverentsile, mis toimub järgmisel nädalal, et eh, maikuus Strasbourgis toimuval istungjärgul siis äh, muuhulgas hääldatakse Hiina äh, turumajanduse kohta käivat resolutsiooni ja palun tõstke käsi, kes seda soovib. kes on vastu? erapooletud? jah, ühehäälselt on see nüüd otsustatud, suurepärane. aitäh Wir kommen nun zu einem weiteren järgmiseks veel üks sotsiaaldemokraatide fraktsiooni taotlus härra Pitella teie soovisid, ähm, et äh, mis puudutab nõukogu ja komisjoni hiljutist avaldust, mis puudutab olukorda Poolas ja selle mõju ähm, äh, põhiõigustele, et see äh, pandakse päevakorda teise punktina. palun, härra Guerrero. suur tänu, lugupeetud president viimasel täiskogu osaistungjärgul võtsime me suure häälteenamusega vastu ühe resolutsiooni. selles me väljendasime muret selle olukorra üle, mis valitseb Poolas, kus on halvatud konstitutsioonikohtu õigused ja sellega õõnestatakse põhiõigusi. me leiame, et Veneetsia komisjon, komisjoni pädevus võiks nüüd käivituda. peale selle tahame me, et komisjon astuks struktureeritud dialoogi Poola valitsusega. aga ennekõike tahaksime me, me tookord keskendusime ainult konstitutsioonikohtu küsimustele, kuid see ei ole kaugeltki kõik. on ka teisi probleeme, mis meile on tähtsad, näiteks meediavabaduse piiramine. ennekõike võimalik uus meediaseadus. Äh, ennekõike võimalik uus seadus, mis puudutab naiste õiguste piiramist, äh, eriti abordi keelustamist ja reproduktiivõiguste vähendamist üldiselt minu fraktsioon soovib, et äh, Poola küsimust arutataks täna ja et vastu võetaks ka resolutsioon ning seda pärast Pirinski raporti arutelu, ehk siis me soovime, et see oleks teine arutelupunkt tänases päevakorras. kes võib sõna võtta selle ettepaneku toetuseks, palun proua Björk. Tack så mycket. EU eh, e ska enligt sina egna principer bygga på fullständig respekt för demokrati suur tänu, Euroopa Liit peaks omaenda põhimõtteid võtma tõsiselt, ehk siis demokraatia ja inimõiguste ning põhiõiguste kaitse. ja see muidugi hõlmab ka naiste õigusi. Euroopa Liit peaks tegema selgeks, et need õigused kehtivad kõikjal ja me kaitseme neid kõikjal ja seda nii sõna kui teoga. naiste õigusi rikutakse üha uuesti ja uuesti. naistel peab olema õigus teatavatele äh, Äh, naistel peavad olema teatud õigused, näiteks õigus ise oma keha ähm, e, e, üle otsustada, sealhulgas selle, kas nad soovivad äh, tuua ilmale lapse või mitte, sellepärast meie toetame seda ettepanekut. kes on selle ettepaneku vastu? härra Ligutko. härra Ligutko. Mm, po pierwsze chciałem powiedzieć, że prawodawca kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et vastavate seaduste vastuvõtmine on iga riigi pädevuses ja see ei ole Euroopa Liidu institutsioonide pädevuses. Poola valitsus ei ole peale selle ka astunud mingeid samme selleks, et võtta vastu mingeid seadusi, ka Poola parlament ei ole vastu võtmas mingeid seadusi selle kohta, et Poolas keelatakse abort ma ei tea, miks ei ole sellest õigesti aru saanud need isikud, kes tahavad äh, siin rääkida abordiõiguse keelamisest Poolas. Poolas on olemas ka kodanikuühiskond, kellega arutatakse uusi seadusi ning kui me täna hakkame vastu võtma mingit Poola-teemalist resolutsiooni, siis tegelikult sulgetakse sellega ka Poola kodanikuühiskonna suu ning see on meie jaoks vastuvõetamatu. me peaksime seda ülbuse avalduseks. loomulikult ma oletan, me võime rääkida Poolast, kui te tõesti soovite liebe Kolleginnen und lieber Kollege, ich kann jetzt lugupeetud kolleegid, me ei saa nüüd äh, pidada arutelu äh, selle ettepaneku üle, jah, meil on siin väga tore elav õhkkond, äh, täna see on väga tore, aga me peame siiski pidama kinni päevakorrast ja kodukorrast. ja nüüd ma olen siin natuke mures, et me siin satume hätta, sest nii paljud inimesed tohivad sõna, ma annan nüüd sõna proua Intveldile ja härra Gonzales Pansile, palun proua Intveld lugupeetud president, ma võin teha väga lühidalt. minu fraktsioon toetab põhimõtteliselt seda, et me peaksime debati ja võtaksime vastu resolutsiooni nendes murettekitavates küsimustes, millest räägiti, kuid me ei pea vajalikuks seda debatti pidada täna, sest nii kiire meil ka ei ole ja peame võimalikuks pidada seda debatti ka mais või hiljemalt juunis see tähendaks tegelikult seda, et meil on võimalik ka kontakti võtta Poola kodanikuühiskonnaga ning Poola parlamendiliikmetega ja nendega neid küsimusi arutada, tänan teid. hästi, härra Gonzales Pons, palun. suur tänu, härra president. mis puudutab äh, Poola küsimust, siis siis, kui Poola peaminister siin oli, võtsime me vastu resolutsiooni, võtsime selle vastu suure häälteenamusega eelmise Strasbourgi osaistungjärgu ajal ja seal me ka ütlesime, et komisjon teatab äh, meile sellest, äh, mida nad Poolaga läbi räägivad. Veneetsia komisjon kohtub juunis, enne seda ei ole mõtet uut resolutsiooni vastu võtta, sellepärast et meil ei ole ju mingeid uusi fakte ja kui me püüame midagi sellist teha, siis me lihtsalt äh, lõhestame Euroopa Parlamenti Poola küsimuses. kui meil oleks mingisuguseid uusi teemasid, mitte nüüd just uusi seadusi, aga vähemalt eh, mingisugunegi arusaam sellest, et Poolas tõesti need seadused vastu võetakse, siis oleks teine asi. teiseks rääkisid sotsiaaldemokraadid Poola sisepoliitikast. Euroopa Parlament ei tohiks mitte kunagi arutada teise, ühegi liikmesriigi sisepoliitikat, sest see on sisepoliitiline debatt. meie siin oleme Euroopa Parlament, me ei ole Poola parlament. Herr Guerrero härra Guerrero. lugupeetud härra president, suur tänu. ma tahaksin öelda omalt poolt seda, et me tõepoolest ei ole Poola parlament, aga Euroopa Parlament me oleme küll meie Euroopa Parlamendi liikmetena tohime arutada küsimusi, mis puudutavad Euroopa Liidu kodanike õigusi. ma ei tee sellega ettepanekut välja vahetada Poola valitsus, ma lihtsalt ütlen, et me võime arutada selliseid küsimusi, mis Poola ühiskonnas on äh, probleemiks. ma tahaksin tulla ka proua Intveldi sõnavõtu juurde ja öelda järgmist. kui seda küsimust arutatakse mais või veelgi hiljem juunis, siis äh, jääme me sellega hiljaks. me soovime, et esimeeste konverents esimesel võimalusel selle ikkagi võtaks päevakorda nii et võtate siis äh, tagasi oma äh, taotluse ja ootame siis esimeste äh, konverentsi arvamust teie fraktsiooni taotluse kohta. hästi, siis ei olegi vaja hääletada. niisiis. miks nüüd äkki kõik ära lähevad? me ei ole veel üldse veel valmis oma päevakorraga. no hea küll, mis siis ikka ähm,. Äh, äh, äh, olles kokku leppinud fraktsioonidega, teen järgmise muudatusettepaneku, nimelt et neljapäevast päevakorda täiendatakse, et härra Le Bretoni raport, mis puudutab härra pühaimmuniteedi ja siis ka hääletus ähm, ähm, tööhõive ja sotsiaalkomitee äh, äh, konsultatsioonide kohta. kas kõik on nõus nende muudatustega, siin on küll vähe äh, saadikuid kohal, kuid ühehäälselt oleme selle otsustanud. nüüd härra Castalo soovib veel kodukorra kohta sõna võtta. aitäh, härra president. ma tahaksin viidata järgmistele kodukorrapunktidele kakskümmend kaks ja sada nelikümmend üks. vastavalt neile punktidele juhin ma teie ja kolleegide tähelepanu sellele, et president omab teatud kohustusi, mis puudutab Euroopa Parlamendi poliitilist elu ja kõiki institutsioonilisi küsimusi. homme räägime me Euroopa Liidu ja Türgi vahelisest äh, kokkuleppest, milleni jõuti eelmisel kuul, kuid Euroopa Parlamendil ei ole õigust ega ka kohustust avaldada oma poliitilisi soove. see deklaratsioon on lihtsalt surnud kirjatäht. mille abil püütakse eelarvelisi vahendeid eraldada, kuid Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe on rahvusvaheline kokkulepe ja seetõttu oleks meil tegelikult vaja anda ainult heakskiit, õigemini õigus anda ainult heakskiit vastavalt artiklile kakssada kaheksateist, millekski muuks meil õigust ei ole ning teie kui Euroopa Parlamendi president peaksite asendama meie taotluse uue menetlusega, et äh, meie vastu ei ehistataks, esitataks tühistamishagi Euroopa kohtus, me ikkagi esindame siin viitsadat miljonit kodanikku. Herr Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre härra Castaldo, äh, teie sõnavõtt on protokolli kantud. ma eeldan, et õiguskomisjon äh, ka tegeleb äh, teie sõnavõtus välja öeldud teemadega. kas on kellelgi veel sõnavõtusoove kodukorra kohta, kui mitte, siis lähme esimese päevakorrapunkti juurde ja see on härra Pirinski raport. Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne ning tervitan siin Euroopa Investeerimispanga presidenti Werner Hoierit, tere tulemast teile, härra president, ja ka teie kolleegid. kõigepealt annan sõna raportöörile härra Pirinskile, palun